aitäh! kõigepealt ütleksin, et enne kui ma oma lõpusõnade juurde lähen, tahaksin ma omalt poolt öelda, et äh, mõeldes innovatsioonile, leian ma, et innovatsioon on kultuur ja selle loomisel peab olema kannatlik. me peame korduvalt tegevusi tegema, ebaõnnestuma, peame üritama maailma muuta ilma kartmata ebaõnnestuda, mis tihtipeale meie kõigi mõttest läbi käib iga kord, kui me midagi ette võtame elus. ehk siis kui te kui teile jääks selline äh, lähenemine meelde minust, siis see oleks äh, väga hea. mul on väga suur au siin teie ees olla. ma usun demokraatiasse, ma usun tulevikku ja sooviksin äh, tänada ETRE komisjoni esimeest nende tundide eest, sooviksin tänada kõiki komisjoni liikmeid ja kõiki töötajaid, kõiki, kes siin täna on ja kes on äh, siin kuulamas olnud. ja kõneleja tänab ka tõlke, kes oma tööd äh, suurepäraselt teevad ja lõpetuseks tahaksin teile öelda, et saat-, võite loota meie, minu koostööle, ma kindlasti tulen teie juurde tihti, sest ma usun, et üheskoos on meil võimalik palju enam saavutada. kui me teeme koostööd, siis me saavutame enam. üks kirjanik on öelnud, et keegi ei ole nii tark kui kõik kokku ja ma tõesti usun seda ja ma tahaksin, äh, et ma saaksin olla arukam koos teiega ja luues äh, äh, need raamtingimused kõigepealt, teiseks Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendina rakendamist majanduskasvu ja tööhõive loomisel Euroopas, mida meil nii väga vaja on. ning Äh, olles ka teadusarengu või teadustegevuse tšempioniks. minu pühendumus äh, kogu elus erinevates ametites äh, on tähtis, aga eriti oluline on minu kirg, mida ma tunnen selle valdkonna osas, mis on minu ametikoha tulevik, juhul kui äh, mind äh, ametisse kinnitaksite ja seega saaksin rakendada seda kõigi eurooplaste huvides. Uh, uh, äh, suur tänu härra volinikukandidaat Carlos äh, Moedas. teaduse ja innovatsiooni valdkond on täielikult ka meie komisjoni äh, pädevuses. Äh, me loome raamprogramme juba alates tuhande üheksasaja seitsmekümnendatest aastatest. me vastutame teadusuuringute ja arengu ja ka hariduse eest ja on tõesti väga suur heameel näha, et endine Rasmuse stipendiaat on komisjoni volinikukandidaat. nii et meie töö on leidnud väga konkreetse vilja. ma tahaksin samuti tänada kõiki Euroopa avaliku arvamuse esindajaid, kes jälgivad meid äh, televisiooni ja interneti äh, vahendusel. tahaksin tänada siinkohal ka vabaühenduste liikmesriikide esindajaid. mul on äh, mõningad äh, olulised teadaanded koosoleku lõpus. härra volinik, volinikukandidaat, meil on ühised väljakutsed, millega me silmitsi äh, seisame. ja homme kell kaksteist null null on meil äh, kuulamine kell kuus õhtul. aga täna on koordinaatorite koosolek kell kolm ja samuti kell kuus kohtume me koordinaatoritega. väga oluline, ma tahaksin siinkohal toonitada, on see, et täna õhtul kell kuus, kell kaheksateist null null on härra Šeftšovitši kuulamine, kes vastutab transpordi küsimuste eest. seal me oleme komisjon kellega tehakse koostööd ja kuus meie komisjoni liiget lähevad sellele koosolekule küsimusi esitama. aga loomulikult on see kuulamine avatud kõikidele saadikutele. ja kosmosevaldkond on ju ka meie vastutusala, eh, nii et eh, kutsun teid osalema täna õhtul kell kaheksateist null null. suur tänu kõigile, suur tänu teile, härra volikogu kandidaat! Right. Congratulations.